tegevust. mulle tundub, et kõige olulisem ülesanne, mis meie ees on, on hoolitseda selle eest, et Euroopa Parlament saadaks komisjonile selge signaali selle kohta, kuhu meie arvates energiapoliitika tulevikus peab liikuma. aitäh, härra Benson, aitäh, kolleegid, aitäh, volinikud, see arutelu on lõppenud, hääletus on homme. nüüd äh, läheme edasi Weisgerberi raporti juurde mis käsitleb siis metroloogiat puudutavate direktiivide kehtuks tunnistamist ning esimene kõneleja on proua Weisgerber. niisiis, võib-olla ootame, kuni volinikud koha vahetavad proua Weisgerber, palun. president, volinik, härra Tajani, kolleegid, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada variraportööre ja kolleege IMCO komisjonist. tahaksin tänada kõiki neid, kes andsid oma panuse selle raporti koostamisse ilma sellise konstruktiivse ning avalik, avatud koostööta komisjoni ja Belgia kui eesistujamaaga ei oleks olnud võimalik äh, selle teemaga homme ühele poole saada. raportöörina olen ma väga rahul tulemuse üle. kaheksa direktiivi tühistatakse, need on aegunud direktiivid ning me saavutame niimoodi Euroopas väiksema bürokraatia mis puudutab neid direktiive, siis on huvitav äh, äh, märkida, et nad äh, muutusid kasutuks, kuna nad on tõr-, kõrvale tõrjutud rahvusvaheliste standardite poolt. väga tihtipeale liikmesriigide määrusi asendavad ka harmoniseeritud Euroopa reeglid ja nüüd on siis olukord, kus Euroopa reeglid asendatakse rahvusvaheliste reeglitega kui me tahame jõuda lähemale oma eesmärgile, milleks on vähendada bürokraatiat Euroopas kahekümne viie protsendi võrra aastaks kaks tuhat kaksteist, siis mulle tundub, et me oleme õigel teel. härra Stoibel, kes juht, juhib töörühma bürokraatia vähendamiseks, ütleb, et meil tuleb tõesti selles valdkonnas eeskuju näidata. meil tuleb äh, oma sõnad ka tegudeks muuta. loomulikult tihtipeale probleemid on üksikasjades see raport toob siis kaasa selle, et kaheksa direktiivi metroloogia valdkonnas tühistatakse ning ma arvan, et me, see puudutab siis eh, veearvestite direktiivi lühendamist, alkomeetrite direktiivi kaotamist, siis eh, keskmise täpsusega kaaluvihtide direktiivi, mootorsõidukite rehvimanomeetrite direktiivi, teravilja puistemassi direktiivi ja laevapaakide kalibreerimise direktiivi ja kõigis nendes valdkondades meil on eh, olemas tõhusamad rahvusvahelised standardid ning ma arvan, et me võime seetõttu nendest direktiividest loobuda ilma ilma, et see mõjutaks negatiivselt siseturgu või tarbijakaitset, sest et meie jaoks on tarbijakaitse väga oluline. nõukogu aga on äh, selle teemaga üsna pikka aega viivitanud, meil toimusid mitteametlikud kolmepoolsed kõnelused ning me jõustsime mõistliku lahenduseni, et saavutada esimese lugemise kokkulepe nõukogu ja parlamendi vahel üks direktiiv, mis puudutab äh, laevapaakide kalibreerimist, tühistatakse esimesel juulil kaks tuhat üksteist ja teised tühistatakse siis, kui meil on siis äh, mõõteriistade direktiivi ümbersõnastus, komisjon praegu selle direktiiviga tegeleb, kui töö siis ükskord lõpule jõuab, siis ka ülejäänud seitse direktiivi tühistatakse ning ettepanek esitatakse siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks, kui hakatakse hääletama siis seda mõõteriistade direktiivi. komisjon siis uurib, millised elemendid uutest direktiividest tuleb alles jätta ning äh, millised tuleks siis sellesse mootorriistade direktiivi üle võtta. kui äh, liikmesriigid suudavad tõestada, et äh, reeglid, mis teatud direktiivides on, on vajalikud selleks, et tagada tarbijakaitset, näiteks mis puudutab seda mootorsõidukite rehvimanomeetrite direktiivi, siis need sätted võetakse üle mootorriistade direktiivi seatud äh, kuupäevaks siis ülejäänud seitse direktiivi tühistatakse, ma arvan, et see kõik tõestab, et Euroopa suhtub bürokraatia vähendamisse tõe, tõsiselt. mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlament on tei-, andnud oma panuse selleks, et bürokraatiat vähendada ning äh, võtta vastu paremaid õigusakte, lihtsamaid õigusakte. lõpetuseks tahaksin äh, kõnelda ka vastavustabelitest. Need on siis tabelid, mida liikmesriigid peavad koostama selleks, et tõestada, et nad on direktiivid üles, üle võtnud ja ka näitama, kuidas nad seda teevad. meie valisime pehmema sõnastuse lõppkokkuvõttes. me ei võidelnud väga karmi sõnastuse nimel. ma, kuigi ma arvan, et ne, see, mis me saavutasime, on äh, vastuvõetavad ja raportöör on sellega rahul. aitäh ja nüüd härra Tajani, teil on sõna signor presidente voglio suur tänu härra president alustuseks tahaksin ma tänada proua Weisgerberit tegemist on väga keeruka ja mitmetasandilise ettepanekuga mille üle on ka pikalt arutletud. kokkuleppe saavutamine esimese lugemise jooksul näitab, kui osavalt on raportöör üritanud konsensust saavutada. tegemist on olulise raportiga, kui me räägime taibukast õigusloomest ja paremast reguleerimisest, mis on tulevikus Euroopa institutsioonide jaoks järjest tähtsam. Euroopa Komisjon on täiesti pühendunud Euroopa õigustiku parandamisele ja nagu raportöör meile meelde tuletas, siis kaotavad kehtivuse kaheksa direktiivi kuue erineva instrumentide liigi kohta ning samuti kaovad järk-järgult muude valdkondade kohta käivad juhised. me tegeleme ka valdkondadega, mis vanade direktiivide ulatusse ei satu. on olemas siseriiklikud õigusaktid, aga meil on olemas ka rahvusvaheline õigus nii vanade kui ka uute mõõteriistade jaoks, mida juba mainiti. me peame tegutsema õigusloo, õigustiku uuendamisel, eemaldamaks takistused kaubanduse ees. seetõttu tervitame me meie esimese lugemise kompromissi parlamendi ja nõukogu vahel esimene direktiiv kaotab kehtivuse järgmise aasta lõpus ja ülejäänud kaotavad kehtivuse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus. me ju ootasime harmoneerimist pooldavaid argumente kogu selle protsessi käigus ja kui aprillikuuks on tehtud selliseid ettepanekuid, tuleme me välja ka vastava äh, intelligentsele õigusloomele põhimõttele vastava määrusega järgmisena proua Koomi. suur tänu, härra president, mina sooviksin täielikult toetada proua Weisgerberit ja seda mõtet, et tühistada kaheksa metroloogia direktiivi, eriti ma tervitan mõtet, et liikmesriikidel peaks olema piisavalt aega viivaks läbi mõjuhinnangud nende direktiivide kehtivuse lõppemise osas ma küll jagan üldist parema määr õigusloome ja lihtsustamise põhimõt-, põhimõtet vastavalt Lissaboni lepinguga, peab liikmesriikidele andma piisavalt aega kontrollida seda, et ei tekiks õiguslikku vaakumit pärast direktiivide kehtivuse lõppu. me peame ju arvesse võtma teatud liikmesriikide äh, muret, et neil ei ole piisavalt palju aega uue õigustiku ellurakendamiseks, mis jõustub ju kohe pärast olemasolevate direktiivide kehtivuse kaotus, kaotamist. meil on nüüd huvitav olukord, sest ühelt poolt kaovad, kaotavad kehtivuse öö, äh, direktiivid ja uut direktiivi tegelikult ju ellu ei rakendatagi, suur tänu! proua Gebhardt suur tänu, president, härra volinik. ma tahaksin tänada proua Weisgerberit suurepärase koostöö eest. oma fraktsiooni nimel sooviksin ma tunnistada, et ma ei ole pooltki nii entusiastlik kui teie nende direktiivide kehtivuse kaotamise osas. me kaotame siin reeglid küll, mis osaliselt kehtivad aegunud instrumentide kohta, aga nagu juba ennemgi öeldud, siis üksikasjad on määravad. väga keeruline on paika panna parim edasiliikumise viis. minu fraktsioon toetab seda kompromissi, sest Euroopa Komisjon kinnitas meile, et need meetmed vaadatakse üle. tagamaks, et kui vajalik, on võimalik uutesse õigusaktidesse endiselt äh, mõõtmisinstrumente kaasata. ma loodan, et komisjon võtab seda lubadust tõsiselt. nagu öeldud, me toetame kompromissi, teades vägagi hästi, et mõningate, mõningad üksikmeetmed tuleb veel üle vaadata. nüüd need korrelatsioonitabelid tuleb tunnistada, et me oleme nõus selle leebe sõnastusega siin tekstis, aga seda ka viimast korda. me oleme vägagi pühendunud sellele, et et Euroopa õigustik, mida liikmesriigid toetavad, ka tegelikult liikmesriikide õigustikku üle võetakse. aga me saame ülevõtmist kinnitada alles siis, kui info meileni jõuab. antud juhul saab, saame me infot ainult läbi korrelatsioonitabelite. suur tänu, härra Pussoi. suur tänu, härra president. ma sooviksin tervitada raportööri ja tema kaastöötajaid. alguses tundus olevat küll väga tehnilise raportiga, aga lõpus oli selge, et tegemist oli poliitilise dokumendiga. me pidi, pidime lihtsustama Acquis Communitaire'i lõpetamaks selliste direktiivide kehtivus, mis puudutasid instrumente, mis on progressile ja rahvusvahelistele standarditele jalgu jäänud. kompromiss on mõistlik. me peame tagama küll vaba liikumise ja tõkete kaotamise ja siis, kui, kui see on võimalik, pole uusi määrustikke vaja ja tehnilised üksikasjad saavad paika panna liikmesriigid ise, aga ei tohi tekkida uusi tõkkeid kaupade liikumisele või ei tohi tekkida ka uusi haldusprobleeme. loodetavasti kaotab kehtivuse ka kahe tuhande neljanda aasta mõõteinstrumentide direktiiv. me peaksime kaasama, me peaksime tagama, et et kõik need, et vajalikud instrumendid oleks ikkagi olemasolevate õigusaktidega kaot-, kaetud. liikmesriikidele peab ka andma õiguslikuks analüüsiks piisavalt aega. vajalikud instrumendid aga tuleb kaasata allesjäävatesse direktiividesse variraportöörina soovin ma toe-, soovitan ma toetada olemasolevat teksti juba esimesel lugemisel, suur tänu! proua Rüüle, poolteist minutit. suur tänu, president! minagi sooviksin tänada raportööri hea koostöö eest, samuti tänaksin teisi variraportööre. ma saan teha lühidalt peamised aspektid on juba välja toodud. minu fraktsioon toetab kompromissettepanekut, me eeldame, et komisjon kahe tuhande neljanda aasta direktiivi ülevaatamisel võtab arvesse uusi arenguid. korrelatsioonitabelite osas jõuti ka kompromissile, aga see kompromiss kehtib ainult teatud aja. meil on tarvis tegutseda tõhusamalt, me ei soo-, saa kogu aeg järele anda, meil peab olema õigus äh, jälgida liikmesriikides toimuvat ja seetõttu on meil tarvis ka korrelatsioonitabeleid, suur tänu. Äh, härra Kosusnik, kaks minutit. Äh, suur tänu. toetasin komisjoni ettepanekut to tühistada kaheksa direktiivi, minu meelest on komisjoni näid-, samm hea näide, kuidas paremat õigusloomet läbi viia. aga direktiividest ei piisa, me peame ka mõtlema, kuidas rakendada näiteks rahvusvahelisi standardeid ja äh, äh, neid alternatiivseid õigusakte tuleb äh, rakendada seal, kus nad kõige paremini mõjuvad. liikmesriigid praegu tunnustavad üksteise tehnilisi norme, mis on välja töötatud rahvusvaheliste standardite alusel, aga mul on kahju, et parlament on sellele temaatikale lähenenud konservatiivselt. vaatamata sellele tänan raportööri, kes püüdis äh, kompromissi leida ja vähemalt osa tema esialgsetest ettepanekutest jäi alles härra Rossi, suur tänu. metroloogia raport on väga tehniline, väga keeruline, see on juba mitu kuud oodanud hääletust. raport läks parlamendikomisjonist läbi üsna kiirelt märtsis. aga kuna me pidime kahekümne seitsme liikmesriigi vahel kokkuleppe saavutama nõukogus, on teema problemaatiline. nõukogu ei, või komisjon ei ole ülddirektiiviga veel välja tulnud, mis asendaks kaheksat vananenud direktiivi ja seetõttu küsin komisjonilt, kas kaheksa direktiivi tühistamine aitab ja kas sõnastatakse ümber mõõteriistade direktiiv? meie tööstus äh, on ebakindlas olukorras, aga vaatamata sellele on Euroopa ettevõtted näidanud, et et ilmselt midagi katastroofilist ei toimu. kui komisjoni plaan läbi läheb, meie soovime eelkõige niisuguseid reegleid, et dünaamilist turgu Euroopas luua sest ettevõtetel on liigse bürokraatia tingimustes keeruline tegutseda. parlament peaks seetõttu terve mõistusega lähenema küsimusele ja suutma ületada institutsioonide vahelised erimeelsused. proua Roitova, suur tänu. kallid kolleegid, kaheksa direktiivi tühistamine ei ole mitte ainult poliitiliselt huvitav, vaid kajastab ka parema õigusloomeprotsessi. see on üleskutse harmoneerimisele, aga ülemaailmastumise tingimustes ei ole vaja äh, Euroop-, tingimata Euroopa tasandil harmoneerimist see direktiiv, üks ühine direktiiv võimaldaks liikmesriikidel paremini olukorraga kohaneda, huvitav oleks analüüsida ka, eh, kuidas on seo-, eh, see samm seotud teiste direktiividega ja kas vastastikune tunnustamine on piisav, et õi-, õigust vaakumit vältida olen üllatunud, et liikmesriigid eelistavad siin harmoneerimist. tahaksin siiski ähm, toetada raportööri, kes Inkos saavutas häälteenamuse ning kokkuleppe samuti ka nõukoguga. härra Harp. suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin ühineda nendega, kes tänavad, tänavad raportööri muide, siseturu äh, komisjonis on mitmeid sarnaseid raporteid juba tema poolt koostatud ja kui tema selle teema käsitlus, käsile võttis, see oli pärast valimisi eelmisel aastal ja me kartsime, mis niisuguse lihtsa komisjoni ettepanekuga võib juhtuda, kui kaheksa direktiivi, vananenud direktiivi tühistatakse. arvasime, et see läheneb kiiresti, aga ma arvan, et arvestades seda aega, mis on kulunud ja kui keeruline on lahendus, ehm, siis see näitab, et bürokraatia vähendamine ei ole sugugi nii lihtne, kui rahvas arvab. väga lihtne on ehm, dereguleerimisest kauneid lauseid teha, kuid ehm, inimesed siiski soovivad, et maailm oleks reguleeritud ja niipea, kui ettepanekud jõudsid nõukogusse, siis me saime aru, millised on igas riigis ähm, olevat äh, sügavad probleemid, näiteks äh, seoses äh, laeva kaalu mõõtmisega, alkohol, alkomeetritega ja nii edasi ja nii edasi, igalühel on omad probleemid. mõne kuu pärast tehakse ilmselt alternatiivne ettepanek ja me oleksime võinud ka selle ära oodata, aga palun komisjoni, et ta vaataks läbi ka, milline mida on saavutatud dereguleerimisettepanekutega, enne kui ta käesolevas valdkonnas ettepanekuid teeb? ühest küljest on meie komisjon küll, küll edu saavutanud, aga see on ikkagi teatud tingimustel või teatud hinnaga. suur tänu, härra Kelly, palun mina tervitan raportööri ettepanekuid samuti ja tõesti, meie maailm on muutunud vä-, väiksemaks, inimesed suhtlevad palju rohkem ja kiiremini tulevikus kui, kui varem, seetõttu mida paremad me-, mõõteinstrumendid meil on või mõõteristid on, seda parem kõigile. samuti on teretulnud ka ettepanek vähendada bürokraatiat ma näen oma kodus riigis, kui äh, lihtne oli kohaneda na-, uue euroga, hüljata naelv, samuti on äh, kiiruse mõõtmisel miilidelt kilomeetritele äh, üle mindud ja inimeste elu on muutunud lihtsamaks, nii et õnnitlused ja ma arvan, et see on õige samm, mis siin astutakse. suur tänu ja sõna on volinikul, palun aitäh, president. ma tahaksin tänada kõiki lugupeetud saadikuid, kes tänases arutelus sõna võtsid. see näitab, et Euroopa Parlament on tõesti huvitatud lihtsustusettepanekust. ma tahaksin rõhutada neid eeliseid, mis kaasnevad selle ettepanekuga, et vaadi-, eelised, mis kaasnevad siis tarbijatele äh,, administratsioonile, proua Gebhardt äh, mainis ka seda ja tõepoolest komisjon on läbi viinud uurimusi, mis äh, näitavad, et äh, ühtlustamine aastaks aprilliks kaks tuhat kümme on väga oluline. härra Rossi on juba saalist lahkunud, aga ta kritiseeris komisjoni oleks olnud kena, kui ta oleks jäänud ka oma kriitika vastust ära kuulama. aga nõukogu, parlament ja komisjon kavatsevad välja tulla ühise avaldustega, avaldusega sellel teemal, kus öeldakse, et vastavalt direktiivile kaks tuhat neli kaldkriips kakskümmend kaks peab komisjon järgmise aasta aprilli lõpuks esitama õigusloomealase ettepaneku oma esimeses äh, sissejuhatavas sõnavõtus äh, ma seda juba ütlesin, äh, ma tahaksin veel kord tänada presidenti ja tahaksin tänada lugupeetud parlamendisaadikuid selle koostöövaimu eest, mida te olete üles näidanud, aitäh. proua Weisgerber. ma tahaksin kogu südamest tänada kõiki kolleege kes on andnud oma panuse sellesse tänasesse arutellu või ka raportisse. loodetavasti võimaldab homne hääletus meil hoolitseda selle eest, et asjad tulevikus on õigel rajal. me jääme ootama komisjoni ettepanekuid järgmise aasta aprilli lõpul. siis on meil ka võimalus näha, kas nende, neid eh, reegleid mõnel määral on võimalik säil-, säilitada äärmiselt oluline on, et me hoiaksime ära õigusliku vaakumi tekkimise, see on väga oluline minu fraktsioonile ja ma arvan, et me peaksime seda üritama saavutama. oluline on rõhutada, et liikmesriigid loomulikult oleksid kohustatud mõtlema rohkem reeglite nendele aspektidele, mida nad soovivad säilitada selleks, et äh, meil tõesti oleksid üldised üle-euroopalised äh, rii-, riigid ja mitte lihtsalt riikide leiged jõupingutused. ma sooviksin, et konsultatsioonid äh, toimuksid siis novembris ja oktoobris kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kõik olulised sidusrühmad oleksid kaasatud. minuga on ühendust võtnud väga paljud ettevõtted, ma olen kõnelenud nendega olemasolevatest direktiividest, olen neilt küsinud, et kas nad endiselt kasutavad neid mõõteriistu, millest nendes direktiivides juttu on ja ma olen saanud vastuse, et näiteks alkoholi mõõtmiseks kasutatavaid äh, instrumente enam üleüldse ei kasutatagi, nii et, et äh, vaadakem asjad hoolikalt läbi meie eesmärk on loomulikult äh, vähendada bürokraatiat äh, kahekümne viie protsendi võrra aastaks kaks tuhat kaksteist, see ei ole sugugi kaugel see aasta. et kui me tõesti tahame seda eesmärki saavutada, siis me kõik peame andma oma panuse ja mis puudutab neid vastavustabeleid, siis ma tahaksin öelda, et selles osas me oleme saavutanud kompromissi. tulevikus kutsuksin liikmesriike üles hoolitsema selle eest, et need vastamistabel, vastavustabelid tõesti ka esindatakse, sest need on äärmiselt olulised. aitäh kolleegidele, aitäh volinikule, aitäh kõigile, kes arutelus osalesid, arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme. ja nüüd läheme siis viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on